kallid kolleegid our... meie esimeste konverents on alanud ma tahaksin kuulutada esimeste konverentsi avatuks see konverents on täna avatud kõigile saadikutele niisiis eh, seekord kasutame teistsugust mudelit. tahaksin servitada kogu südamest härra Van Rompuyd ja härra Barrosot, Euroopa Komisjoni presidenti ja härra Barroso osaleb ka kõigil ülemkogudel. nagu me kõik teame, põhjus, miks ülemkogu Äh, aja, see viimane ülekogu ajalukku läheb, on selles, et äh, et see on seotud äh, seal käsitlevate teemadega. me teame, et üheks kõige keerulisemaks küsimuseks oli Schengen ning Eurotsooni kriis euro on meie ühisvaluuta ning Schengen on inimeste vaba liikumise ala. Need on kaks Euroopa Liidu sümbolit ning neid mõlemad tuleb ka sellistena kaitsta me Euroopa Parlamendis oleme selles osas väga selgel seisukohal ning ma usun, et meie tänane kohtumine on väga olulise tähtsusega. ma olen väga tänulik härra Van Rompuyle ja härra Barrosole, et nad oma väga tiheda ajakava juures on leidnud aega siia meiega kohtuma tulla. kõigepealt annaksin ma sõna härra Van Rompuyle, kes kõneleb meile ülemkogu järeldustest, ülemkogu leidis aset siis möödunud nädala neljapäeval ja reedel. aitäh, härra president, kallid kolleegid mul on väga hea meel teile teatada äh, sellest, mida me väga tois-, töisel ülemkogul eelmisel nädalal tegime ja kus me saavutasime edu mitmetes valdkondades. esimesel päeval arutasime majandusega seotu-, seotud küsimusi ja seal langetatud otsused võib jagada kolmeks. kõigepealt majanduspoliitika koordineerimine, töö, mida Euroopa poolaasta raames on tehtud, siis äh, teiseks äh, kõikehõlmava märtsipaketi ellurakendamine ning kolmandaks äh, siis eh, Euroopa Liidu ja IMF-i eh, programmi alla käivate riikide olukord. kõigepealt, mis puudutab majanduse poliitika koordineerimist, siis eh, esimene Euroopa poolaasta jõudis lõpule, tegemist on uue raamistikuga majanduspoliitika koordineerimiseks. meil olid arutelud liikmesriikide eelarvete üle, majandusreformide üle ning me avaldasime siis komisjoni soovitused liikmesriikidele ilma et me oleksime neid soovitusi kuidagi lahjendanud. see on väga positiivne, pidades silmas seda, et komisjoni hinnangud olid tõesti kompromissitud. nüüd on liikmesriikide otsustada, kas nende soovitustega arvestatakse oma eelarvete koostamisel ning oma reformide elluviimisel mina järeldasin meie aruteludest seda, et liikmesriikidel on komisjoni soovitused vastuvõetavad ja kõik nõukogu liikmed on pühendunud nende eesmärkide elluviimisele. arutasime ka Euro pluss paketti eh, nende liikmesriikidega, kes selles osalevad. kõik leidsid, et töö kulgeb õiges suunas, me tahame suurendada konkurentsivõimet, edendada tööhõivet, tugevdada finantsstabiilsust ning riigi rahanduse olukorda parandada ja samuti pensionisüsteemi reformida, selleks et muuta seda jätkusuutlikuks. me jõudsime järeldusele, et järgmine kohustuste rida selle pakti raames peaks olema ambitsioonikam ja konkreetsem. tugevam majanduse koordineerimine tugineb õppetundidele, mida me oleme saanud riigivõlakriisist ja see üks õppetund on see, et me oleme omavahel seotud, mis juhtub ühes riigis, mõjutab kõiki teisi ja mitte ainult neid riike, mis on Eurotsoonis. esimesed kogemused on positiivsed, me tunnetame rohkem ühist vastutust, ka praegustel rasketel aegadel me oleme tugevdanud Majandus- ja Rahandusliitu. teine element, millele majandusarutelud keskendusid, oli kõikehõlmava märtsipak-, majandusmeetmete paketi ellurakendamine. selles valdkonnas toetasime parandusteksti, Euroopa finantsstabiilsusrahastu kohta ning samuti äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi kohta käivat teksti. me rõhutasime, kui oluline on täielikult läbipaist-, täielik läbipaistvus pankade stressitestide osas. vaatasime, milline on olukord õigusloomepaketi osas, mis on suunatud siis majanduse juhtimisele, nõndanimetatud six-pack. samuti pöörasime tähelepanu uuele makromajanduse järelevalvele ja nüüd räägiksin sellest natuke põhjalikumalt. ma tean, et parlamendi jaoks on see teema väga oluline. nõukogu ja parlament leppisid kokku eh, rohkem kui üheksakümne viie protsendi ulatuses tekstis ning seetõttu ma kutsun õigusloojaid üles viima lõpp, läbirääkimised lõpule, nii et selle olulise õigusloomepaketi saab vastu võtta väga kiiresti, loodetavasti juba järgmise istungi ajal tahaksin tänada parlamenti eesistujamaad Ungarit siiani tehtud töö eest. läbirääkimistel nõukoguga on parlament saavutanud olulisi äh, parandusi. vastavalt Ungari, Ungari ministri sõnule, kes seda äh, istungit juhtis, on tekst palju paremaks muutunud, pakett on sidusam ja tugevam. parlamendi delegatsioon triloogil on muuhulgas suutnud Äh, kodifitseerida Euroopa poolaasta õigusaktidesse. Äh, on lülitanud sellesse ka Euroopa liikmesriikide edusammude hindamise kahe, kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimisel, äh, hoolitsenud selle eest, et kvalifitseeritud häälteenamust langetatakse viie puhul kuuest otsusest, kus sellise enamuse rakendamine on juriidiliselt võimalik Äh, mõningaid lahkhelisid on veel nõukogu vahel selles kuuendas küsimuses. parlament tahab mängida nõukoguga võrdset rolli tulemuste tabelite osas, kui me hakkame kindlaks tegema tulevasi mak-, makromajanduse tasakaalu nihkeid. selleks, et tagada riikide statistikaametite sõltumatus ja et võtta kasutusele varased meetmed, need on, need on väga olulised ülesanded. aga parlamendi ja nõukogule, parlamendile ja nõukogule tahaksin ma öelda, et praegu on aeg jõuda headele kompromissidele. mõlema institutsiooni seisukohad on väga lähedased, aga ma olen teadlik, et eh, nende veel lähedasemaks muutmine on väga raske. ja nagu prantslased ütlevad, parem ei peaks olema hea vaenlane ning äh, kolmas teema, mida majandusega seoses arutati, oli siis Euroopa Liidu ja IMF-i programmi aluste riikide olukord. ülemkogu tervitas neid edusamme, mis on tehtud Iirimaal reformide programmi ellurakestamisel ja Iirimaa on äh, graafikus oma programmiga. samuti rõhutasime, kui oluline on Portugal viiks oma reformikava ellu. mis puudutab Kreekat, siis võtsime vastu väga ulatusliku teksti, mida te ilmselt olete juba ülemkogu järeldustes näinud. seal on rõhutatud, kuivõrd oluline on eh, see, et Kreeka parlament võtaks vastu need olulised seadused, mis puudutavad eelarvestrateegiat. Kreeka parlament praegu kaalub neid samu seadusi. Nende seaduste vastuvõtmine on aluseks uuele programmile, mida toetavad ühiselt Euroopa partnerid ja IMF ning see programm võimaldab siis Äh, Kreekale eraldada rahalist abi selleks, et ta juulis suudaks oma rahalised kohustused täita. eurotsoon toetab äh, seda lähenemist, mille Eurogrupp äh, kahekümnendal juunil vastu võttis, nimelt vabatahtlik avalik äh,, erasektori kaasatus olemasolevate laenude pikendamisse ja samuti siis võimaluse korral ka maksmata jätmise lubamist nüüd teisel ülemkogu päeval äh, arutasime arenguid Araabia maailmas, inimeste rännet ja vaba liikumist ning Horvaatia liitumist. kõigepealt, mis puudutab Araabia riikides toimuvat, siis Euroopa Liit tahab mängida ajaloolist rolli nendes muutustes, mis leiavad aset Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. ilma Euroopata äh, äh oleks me ikka veel Araabia kevad ja ei oleks Araabia suve me peame arvestama nii negatiivsete arengutega kui ka positiivsetega. Tuneesias ja Egiptuses on olukorrad, on olukord arenenud, samuti Marokos on läbi viidud põhiseaduse reform, Jordaanias on olukord paranenud ja ka Alžeerias plaanitakse põhiseaduse reforme. meie tahame nendesse muutustesse oma panuse anda, me pakume uut partnerlust selle regiooni riikidele e, e, partnerlust, mis edendab demokraatlikke reforme ja ja muid reforme, mis on, teenivad kodanike huve. me lähtume põhimõttest vähem vähema eest ja rohkem rohkema eest. meie eh, mõistsime ka ülemkogus eh, hukka repressioonid ja vägivalla, mis leiab aset Süürias Süüria režiim aga jätkab vägivalla kasutamist oma kodanike vastu, valides repressioonide tee selle asemel, et omaendal lubadusi täita ja viia ellu reforme, on Süüria režiim seadnud kahtluse alla oma legitiimsuse. Need, kes kuritegude, kuritegusid on toime pannud, kes on pannud toime vägivallategusid tsiviilelanike vastu, peavad äh, vastutama. Äh, no ülemkogu järeldustes, mis me kiitsime heaks tervitas ülemkogu uute sanktsioonide kasutusele võtmist. samuti toetasime täiel määral neid diplomaatilisi jõupingutusi, mis, mida on tehtud selleks, et ÜRO Julgeolekunõukogu suudaks adekvaatselt reageerida Süürias kujunenud olukorrale. Liibüa osas säilitame sõjalise surve senikaua, kui Gaddafi on võimul. Euroopa Liit on valmis koos rahvusvahelise partneritega aitama Liibüal üle, üle minna demokraatiale. Jeemeni osas äh, rõhutame, kui oluline on samuti rahumeel ja kõikehõlmav üleminek. teisel päeval arutasime ka rändeküsimusi valisime selle teema välja juba möödunud aastal, enne kui Araabia riikides toimuv selle väga pakiliseks muutis. jõudsime neljale järeldusele. kõigepealt parim viis äh, ränd, rännet lõunapiiridel vähendada on aidata noortel inimestel Lähis-Idas ja Lõuna-Aafrikas luua tulevikku nende oma koduriikides. edukas äh, rändepoliitika algab väljaspoolt meile piire, see tähendab, et uued partnerlused lõunanaabritega sisaldavad ka migratsiooni, mobiilsuse ja julgeoleku aspekte. nüüd, mis puudutab asüüli, siis me ütlesime, et äh, läbirääkimised nõukogus peavad jätkuma, me äh, kaalume komisjoni ettepanekut äh, kui edasiste läbirääkimiste alusta ning äh, kaks tuhat kaksteist on see kuupäev, kus tuleks siis luua ühine Euroopa süüpoliitika. Schengeni osas äh, kõik riigijuhid ja valitsusjuhid äh, on äh, pühendunud inimeste vabale liikumisele, see on väga oluline samm Euroopa integratsioonis. aga ilma neid põhimõtteid õõnestamata leiame me, et tuleb Schengeni reegleid parandada, äh, tuleb sisse viia kaitsemehhanismid selleks, et saaks reageerida erakorralistele olukordadele, mis võivad ohtu seada Schengeni koostöö üleüldise toimumise, samas ei tohi takistada inimeste vaba liigu-, liikumist. kaitsemehhanismi raames võiks sisse viia klausi, mis lubab erakorraliselt äh, väga kriitilistes olukordades kontrolli välispiiridel taastada siis, kui vi-, liikmesriigid ei suuda enam oma muid kohustusi täita ja selline meetme äh, ra rakendatakse siis äh, objektiivsete kriteeriumite alusel, viiakse läbi ühine hindamine ning see meede taastatakse siis piiratud ajaks. ning neljandaks äh, toetasime seda kokkulepet, mille saavutas nõukogu ja parlament Frontexi tugevdamise küsimuses, tegemist on siis meie välispiiride ametiga Äh, selline kokkulepe võimeb äh, Frontexil saata kontaktametnikke nendesse riikidesse, äh, mille, mille suhtes meil on uus naabruspoliitika. ja lõpetuseks, kallid kolleegid, arutasime ka Horvaatiat. ülemkogus sillutas teed Horvaatia liitumisele kahekümne kaheksanda liikmesriigina Äh, kutsusime nõukogu, loodame, et nõukogu lõpetab liikumis, liitumisläbirääkimised peatselt enne juuni lõppu ja enne aasta lõppu kirjutame alla ühinemislepingule ning nagu komisjon ette on näinud, leiab liitumine aset kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskel. Äh, Horvaatia liitumine annab uut äh, hoogu Lääne-Balkani riikide Euroopa püüdlustele lisaks kõigile nendele poliitilistele aruteludele määras ülemkogu härra Mario Draghi Euroopa Keskpanga presidendiks alates selle aasta esimesest novembrist, seda pärast parlamendi äh, positiivset hin-, arvamust härra Draghi kohta. kallid kolleegid, sellega ma lõpetaksin oma ülevaate nendest teemadest, mida käsitleti siis väga töisel ülemkogul ja kõige olulisem otsus puudutas siis Horvaatiat Äh, kelle pikka, pikaajalised püüdlused on lõpuks ometigi eduni jõudnud. aitäh! suur tänu, härra president, teie kõne eest ja nüüd annaksin sõna komisjoni presidendile äh, Jose Manuel Barrosole, kes kõneleb komisjoni nimel. suur tänu, härra president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ma arvan, et me oleme äh, ühe väga olulise ülemkogu selja taha jätnud, oleme langetanud äh, otsuseid, mille tagajärjed äh, ja mille mõju liidu jaoks on väga tõsised. siinkohal viitan majanduspoliitikale, rändeküsimustele ja Horvaatia liikumisele mis puudutab Kreeka olukorda, siis oleme jällegi näidanud, et me, kui on vaja kokkuleppele jõuda, siis me jõuame kokkuleppele ning mul on väga hea meel teile teada anda, et IMF-i ja Euroopa Liidu pro programmid Portugalis ja Iirimaal lähevad nii, nagu peab. ja iga päev äh, meie sõltumatusse seatakse küsimärgi alla ja viisteist kuud pärast seda, kui lepiti kokku laiaulatusliku paketi osades, on äh, vaja selle reguleerimisala üle vaadata ja nüüd me peame vaatama, kuidas me oma majandusega tulevikus äh, töötama hakkame, milline saab olema meie majanduspoliitika euroalal ja ka Euroopas üldisemalt. loomulikult komisjon leiab, et me peame pingutama rohkem selleks, et täiel määral ellu viia struktuurilisi reforme ja äh, riikide rahanduskontrolli alla saada ja samuti tuleb äh, võtta kasvu ja töökohti loovaid meetmeid, äh, siinkohal võib näiteks tuua Kreeka ja meil on väga hea meel, äh, et Euroopa Ülemkogul kinnitati struktuurifondide kasutamise ettepanekud ja võimaldati tehnilist abi Kreekale. ja meil on mõnikord vaja langetada otsuseid meetmete kohta, mis on valulised, nagu näiteks erastamine ja pärast ülemkogu arutelusid võin öelda, et ülemkogu on pannud paika meie üldised tegutsemissuunad ja üleüldiselt meie äh, liigume kasvu, majanduskasvu suunas ja ma jään lootma, et meie kaasõigusloojad toetavad komisjoni poolt esitatud majanduspaketti. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, valitsusjuhtide arutelude avatus avaldas mulle muljet ka eh, konkreetsete riikidele suunatud soovituste osas ja ka kompromissivaim avaldas mulle muljet. me püüame praegusel hetkel muuta meie töökorda lähtuvalt Lissaboni strateegiast me püüame tõdeda seda, et meie majandusruumid on vastastikku üksteisest sõltuvad ja meil on vaja kollektiivseid pingutusi poliitikas. ja aruteludes oli tuntav hea tahe mis on, mida meil on vaja ka lähitulevikus, lähikuudel, lähiaastatel ja mulle avaldas ka muljet see, et ülemkogu on valmis pingutama meie eesmärkide nimel ja ka meie ühisturgu puudutava kava osas, samuti avaldati soovi VKE-de koormust vähendada ja komisjon on valmis koostama teekaardi digitaalturu kohta kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide osas on väga paljudki asjad päris kontrolli all ja liiguvad nagu pead, kuid lähtuvalt meie teadisest äh, tõdeti ülemkogus, et on vaja ka täiendavaid pingutusi tööhõive, teadusuuringute, innovatsiooni valdkonnas, äh, energiatõhususe valdkonnas ja nendes küsimustes me ei ole veel päris äh, kon-, päris õige kiirusega edasi liikunud. ja loomulikult ähm, väga paljud asjad sõltuvad liikmesriikide rakendusmeetmetest, äh, me liigume siin praegu Euroopa poolaasta suunas äh, ja äh, siinkohal on äärmiselt oluline just riikidele suunatud soovistuste ellurakendamine, mida Euroopa Ülemkogu ühehäälselt kinnitas. ränne ränne on loomulikult vägagi emotsioonidega seotud küsimus ja avalikkuse arvamus on, arvamusel on erinevaid külgi ja väga paljud äärmuslased, populistlikud jõud kasutavad ähm, rändeküsimusi ära Euroopa projekti vastu võideldes ja demokraatia mahasurumiseks Euroopas. seetõttu on äärmiselt oluline, et meie lähenemine rände küsimustele oleks kõikehõlmav olen öelnud korduvalt ja ütlen seda veel, et inimeste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu suurimaid saavutusi. tegemist on meie Euroopa Liidu sambaga, tegemist on põhivabadusega, mis on oluline ka meie majanduse taastumise seisukohast ja, ja siseturu seisukohast. me ei taha, et liikumise vabadus öö, või meie siseturg küsimärgi alla seataks me ei tohi seada inimeste vaba liikumist ohtu ja seetõttu asjaolu, et ülemkogu on kinnitanud äh, inimeste vaba liikumist kui äh, Euroopa Liidu põhiõigust ja üks ühte alustala on äärmiselt oluline äh, poliitiliselt. ja me peame kaitsma Schengenit ja parandama Schengeni haldamissüsteemi, komisjon on teinud oma ettepanekud Euroopa Liidult Euroopa Liidu järelevalvesüsteemi kohta ja ma tahaksin seda rõhutada Euroopa Liidu põhimõtetel, põhimõtetele toetuv süsteem. komisjon teeb ka ettepanekuid kaitsemehhanismi kohta, meil on vaja koordineeritud Euroopa lähenemist, kui ka selliste olukordade puhul, kus meie ühised välispiirid satuvad surve alla. ja viimase võimalusena võib äh, sisepiiride kontroll sisse viia ka seda piiratud ajaks ja seda olukordades, kus liikmesriik on sattunud äh, erakorralise äh, surve alla ega suuda Schengeni eeskirjadest lähtuvate kohustustega toime tulla. aga nagu ka ülemkogu ütles, tegemist on mehhanismiga, mis ei mõjuta nende inimeste õigusi, kelle kohta kehtib Euroopa lepingutest lähtuv vaba liikumise õigus. mis puudutab pagulus staatust, siis meil on vaja Euroopa pagulaste süsteemi kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ja komisjon on teinud oma ettepanekud selle eesmärgi saavutamiseks, ma usun, et meil on piisavalt jõudu selleks, et seda eesmärki saavutada. meie lõunanaabrusstrateegia tuli ka samuti aruteluks, ja räägiti ka komisjoni teatisest ja me jõudsime otsusele, et me peame toetama lõunanaabrite demokraatiapüüdlusi ja aitama ja jagada meie jõukust. ja nüüd Lääne-Balkani riigid ajalooline otsus äh, Horvaatia liitumise osas ülemkogul otsustati, et selle kuu lõpuks viiakse läbirääkimised lõpule, selle eesmärgiks on äh, Horvaatia läbi, liitumislepingu allkirjastamine kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks. ja liitumisprotsess äh, jätkab tingimuslikkuse alusel ja ülemkogu kutsub üles Horvaatiat pingutusi jätkama selleks, et olla täielikult valmis liitumiseks. ja on vaja rahu stabiilsust ka Lääne-Balkani kogupiirkonnas. ja lõpetuseks paar sõna Kreeka kohta, meil on oma plaan Kreeka kohta, ka keskpikk fiskaalstrateegia, mida Kreeka ametivõimud on kinnitanud. me peame nüüd, Kreeka parlament peab oma pingutusi kahekordistama, olukord on praegusel hetkel küll keeruline, kuid sugugi mitte lootusetu ja me peame andma endast parima selleks, et aidata Kreekal raske olukorraga toime tulla ja äh, me oleme kõik ühel meelel, et paranenud, parandatud konkurentsivõime on äh, õige lahendus Kreeka probleemina. me peame aga praeguses olukorras äh, silmas pidama seda, et reformidel on tõsine sotsiaalne eesmärk. muutused on rasked, kuid kõik eurod, mida kulutatakse võlateenindusele, on eurod, on raha, mis läheb kaduma koolidelt, haiglalt ja meil on vaja Äh, äh, töökohti, meil on vaja majanduskasvu ja seetõttu meil on vaja äh, Kreekat aidata. ja lõpetuseks ka õnnitlussõnad Mari Draagile, kes on Euroopa, kes nimetati Euroopa Keskpanga presidendiks, meie toetame teda oh,, me usaldame teda täielikult ja tegemist on äärmiselt pädeva isikuga, majandus- ja rahandusküsimustes. soovime teile kõike head ja lõpetuseks ütleme, et tegemist oli vägagi mm, põhjaliku ülemkoguga ja meil on nüüd olemas head alused oma töö jätkamiseks majandusjuhtimise ja rändevaldkonnas peamiselt, aga ka muudes valdkondades. suur tänu, president Barroso, teie kommentaari ja teie sõnavõtu eest ning nüüd fraktsioonide nimel saavad sõna nende esindajad, kõigepealt Rahvapartei esimees Joosep Tool, palun. härra president, kallid kolleegid, me ei räägi ju siin mitte ainult Kreekast ja nendest riikidest, kus on väga suuri probleeme vaid me räägime tegelikult Euroopa poliitilisest käitumisest. mul on väga hea meel, et ülemkogu jõudis üksmeelsele otsusele majandusrände küsimustes ning ka meie suhete küsimustes naabritega idas ja lõunas. olen seda juba väga palju öelnud, et pärast äh, kriisi puhkemist on meil vaja üha rohkem ühenduse meetodit. jah, siiski, härra Farage kui te soovite Ida-Euroopa Liidust välja astuda, siis palun väga, see on teie isiklik otsus. Cela est vrai sur notre monnaie commune, l'euro qui mérite moins de commentaires, parfois contra- meil ei ole vaja eurot kommenteerida, vaid meil on vaja vastu võtta tähtsaid otsuseid, mõeldes reaalmajanduse olukorrale. Kreeka ja ülejäänud riigid, millel on vaja abi oma partneritelt ja seda paluvad, on meie toetuse ära teeninud selleks, et neil oleks võimalik äh, majandus viia jätkusuutlikele jalgadele. ja me peaksime väga palju järele mõtlema, kuidas me neid vahendeid eraldame. tahaksin küsida ühe küsimuse härra Rompoilt sest seda küsimust on minult endalt mitu korda küsitud. kuidas te selgitaksite seda, et euro, mis olevat nii nõrk, äh, mis äh, olevat surmale määratud, et see maksab rohkem kui üks dollar nelikümmend. nii et kui meil oleks vahetuskurss äh, dollariga üks ühele, siis võib-olla sellest piisaks ka või kui oleks kursiks äh, null kaheksakümmend viis, äh, isegi siis jääksime me veel püsima, nii et euro on täiesti terve. ja mul on väga hea meel, et liikmesriigid äh, näitasid veel kord, et meie majandus on konkurentsivõimeline. konkurentsivõimelisus ei ole kõigest tühjad sõnad, tegemist on äh, põhimõttega, mis toimib. me ei kasuta siin mitte ainult tühje sõnu rahu, austamaks oma kodanikke. sellepärast on meil välja töötatud ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, meie sotsiaalmudel toetub konkurentsivõimelisusele ja ka väikese ning keskmise suurusega ettevõtted, äh, haridus, innovaatika, tööhõive, kõik toetub konkurentsivõimelisusele tahtsin lihtsalt tuua mõned positiivsed näited, kuna mul ei ole väga palju aega. mõelgem kas või äh, lennundusliiklusele, Borges toimunud lennundusmessiga sai äh, äh, said Euroopa lennuettevõtted kolmkümmend seitse uut tellimust, see on väga heaks näiteks selle kohta, et me oleme konkurentsivõimelised ja konkurentsivõimelisusega on meil võimalik ka siseturgu süvendada, vähendada maksukoormust Äh, tihti ettevõtted lahkuvad Euroopa Liidust just maksukoormuse tõttu, seetõttu tuleb meil kuidagi maksukoormus ja sotsiaalpoliitika omavahel kooskõlla viia. ma tervitan ka ülemkogu otsust, et siin osas soovitakse konkreetsemaid äh, otsuseid vastu võtta. rohkem Euroopat on meil vaja ka rändepoliitikas. valitsusjuhid ja riigipead said ka selles küsimuses aru, et äh, eelduseks on meie välispiiride parem kontroll ja seadusliku sisserände toetamine. otse loomulikult soovime me oma kodanike toetada. üks riik on väga suuri selgeid samme teinud ja selleks, et oma kodanikke kaitsta, peaksime me andma sisserändajatele viisa selleks, et nad saaksid vabalt Schengeni ruumis liikuda, sest Schengeni ruum on üks stabiilsemaid alasid Euroopa Liidus, kuid ma olen veendunud, et äh, piirikontrollide ärakaotamine nõuab kõikidelt partneritelt suurt usaldust üksteise vastu meil on vaja rohkem ühendunud Euroopat, seda ootavad meilt ka viissada miljonit Euroopa Liidu kodanikku, ütlen seda ka nende nimel, kes äh, rõõmustavad Horvaatia sõprade liitumise üle. tahan õnnitleda Horvaatia peaministrit, sest tema hoolitses selle eest, et Horvaatial oli võimalik äh, õigel ajal läbirääkimised lõpetada. me teame, et tegemist oli raske ülesandega me kõik mäletame veel neid õudseid sõja-aastaid Balkanil. nüüd on meil antud kogu regioonile Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv, tegemist on väga tähtsa ja julgustava sammuga. nii meie kui ka Balkani riikide jaoks. ja tahtsin veel lõpetuseks öelda, et Rahvapartei fraktsioon toetab ka Vahemere riikide toetamist, nende riikide toetamist, mis on teel demokraatia ja vabaduse poole ja me leiame, et tuleb karistada neid riike, mis üritavad vägivallaga oma kodanikke maha suruda. meie valitsusjuhid ja riigipead otsustasid äh, kasutada ühenduse meetodit. jah, tegemist on väga raske otsusega, meil tuleb äh, riigieelarved üle vaadata ja seepärast äh, rõõmustab minu fraktsioon nende positiivsete otsuste üle. suur tänu, härra Tool ja nüüd järgmisena saab sõna Martin Schulz, sotsiaaldemokraatide esimees. suur tänu, härra president selle esimeste konverentsi ülesandeks on kommenteerida seda, mida teie, härra Van Rompuy, meile ütlesite ülemkogul toimunust, et teie olete, olite ju nõukogu juht seal ning teie ning äh, me peame kommenteerima ka seda, mida ütlete teie, härra Barroso, komisjoni president ja minu tunne pärast teie ettekandeid ja pärast äh, ajalehtede lugemist nädalavahetusel ja selle nädala algusel on teistsugune kui see, mida teie edastasite oma ettekannetes. kui ma teid kuulan, siis jääb mulle mulje, et meil ei ole probleeme, kõik on korras, et põhimõtteliselt kõik on väga lihtne kõik toimib libedalt ning valitsusjuhid ja riigipead viivad Euroopat õiges suunas. jah, neid asju võib ka nii näha. kuid sellegipoolest äh, tahaksin teile öelda, et minu tunne on teistsugune eelmisel nädalal toimunud arutelu ülemkogu ettevalmistamiseks äh, oli arutelu, mida ma ei taha korrata, kuid meie fraktsiooni esimeestena saame võrrelda seda, mida me eelmisel nädalal nõudsime ja mida teie nüüd meile ütlesite ja kuidas seda tõlgendada. toon ühe näite. oma fraktsiooni nimel ütlesin eelmisel nädalal, et ülemkogu ülesandeks on Euroopa demokraatlik toimimisvõime taastada. et me oleme praegusel hetkel olukorras, kus Euroopa Liidu majanduslikku tulevikku üle ei ole võimalik kuuspaki ja majandusjuhtimispaketi kaudu lahendada, vaid selle üle otsustavad reitinguagentuurid USA-s. Nad näitavad kas siis pöidlaga üles või allapoole. me peame mõtlema majanduse peale kes on need majanduseksperdid, kes äh, esitlevad alati enne ECOFIN-i kohtumist äh, uuringuid ja kes on see, kes äh, tõlgendab neid Kreeka kärpimispüüdlusi, mida Kreeka ju tõsiselt ka teeb. kuidas on võimalik äh, võlgasid äh, tagasi maksta, kui reitinguagentuurid kogu aeg oma hinnanguid äh, allapoole viivad, kas reitinguagentuuridest te rääkisite ülemkogul? loen ajalehtedes Schengeni kohta, et Poola peaminister ja tegemist on järgmise nõukogu roteeruva eesistujaga, et inimeste vaba liikumine on garanteeritud vabadus, mida kavatseb Poola valitsus kõikide vahenditega kaitsta. jah, väga tore, et kohe kindlasti Euroopa Parlament toetab teda, kuid Prantsusmaa president ütleb, et vabadust tuleb kontrollida. see on ka väga huvitav sõnastus. igal on, igalühel on omad põhjused nendeks avaldusteks, kuid Euroopa Nõu-, kuid Ülemkogu äh, ühtekuuluvat äh, lähenemist ei saa siiski siin näha. nüüd härra Van Rompuy nõuab, et äh, või vähemalt pärast ülemkogu te ütlesite, et majandusjuhtimise paketi osas jõudsite te kokkuleppele ja et parlament peaks selle poolt nüüd hääletama. mul on nüüd kaks küsimust. mis ajast äh, ülemkogu ehk valitsusjuhid ja riigipead üksikasjalikke seaduseid vastu võtavad? see ei ole mitte ülemkogu, vaid ministrite nõukogu ülesandeks. tegelikult Ungari eesistujamaana oleks pidanud nüüd häält tõstma, sest kui mina lepingut õigesti tõlgendan, siis ülemkogu on organ, mis paneb paika juhtivad suunised, kuid nüüd kuulsin ma teilt, et olete üksikasjalikku seadusloomesse juba nii kaugele sisse läinud, et te nõuate meilt, et me hääletaksime teie otsuste poolt, nii et mul on kaks küsimust. Euroopa Parlament eelmisel nädalal teisipäeval otsustas, et lõplikku hääletust ei toimu, seda kahel põhjusel. esiteks sellepärast, et meil oli küsimus äh, kantsler Angela Merkelile, mis saab makromajanduslike tasakaalunihete tulevasest direktiivist ja teine küsimus oli Sarkozyle, sest tema oli see, kes kõige rohkem oli ümber pööratud kvalifitseeritud häälteenamuse vastu karistuste langetamisel äh, eelarvedistsipliini rikkumisel. see oli minu arvates üks tähtsamaid küsimusi ülemkogul, sellepärast et kui komisjonil on võimalus kohe karistusmeetmeid ellu viia ja et nõukogu kogul on võimalik seda kahe kolmandiku häälteenamusega kas takistada või äh, lubada, siis see on väga tähtis küsimus ja mida nüüd ülemkogu selle kohta ütles? kui me saaksime selle vastuse, siis me võiksime ka anda äh, Äh, otsuse selle kohta, kas need küsimused on lahendatud, kas meil on võimalik lõplik hääletus juulikuus läbi viia, nii nagu ette nähtud ja siis saab parlament otsustada, kas ta hääletab selle paketi poolt või vastu. seepärast ärge pange pahaks, palju seda, mida te siin ütlesite, oli võimalik lugeda ka ajalehtedest, väga palju nendest äh, küsimustest, mida ma siin esitasin, Nendele ootasin ma vastust teie ettekannetest, kuid mul tuleb tunnistada, et pärast seda esimeste konverentsi pole ma mitte grammigi targem kui enne. suur tänu, järgmisena saab sõna liberaalide juht äh, Kiefer Hofstadt, palun. kõigepealt äh, president, äh, tahaksin tänada president Van Rompuyd ja president Barrosot nende ülevaadete eest, mis ülemkogus toimus kõigepealt tahaksin kõnelda Kreekast ning majanduse juhtimise paketi teemalistest aruteludest, sellepärast et äh, kriis ei ole ju veel läbi. täna pärastlõunal äh, toimub hääletus Kreeka parlamendis. Äh, ohud ja muide võlakirjade hinnavahed täna Portugali ja Iirimaa puhul olid üle üheksasaja põhipunkti nii et, et see kõik viitab sellele, et kriis tegelikult ei ole veel päriselt läbi, meil on vaja strukturaalset lahendust ja strukturaalne lahendus on just nimelt selles majanduspaketis, mida me arutame härra president, see tähendab seda, et meil ei ole vaja sanktsioone mitte ainult nende riikide puhul, kes ei täida oma kohustusi, vaid meil on vaja, et komisjon ja Euroopa Keskpank ning Äh, mitte liikmesriigid ei ole juhi rollis ja ei langeta otsuseid. nagu ma juba olen äh, paaril korral öelnud, liikmesriigid ju iseennast karistama ei hakka, seda pole kunagi varem juhtunud ja ilmselt ei juhtu ka tulevikus. seetõttu, härra president, otsustas parlament möödunud nädalal, et tuleb kinni pidada ümberpööratud valimis, hääletussüsteemist, sellepärast et on äärmiselt oluline, et komisjon langetab otsuse ja nõukogu saab ainult pärast äh, selle otsuse tühistamise osas otsuse langetada. minu arvates on see parlamendipoolne vastutustundlik käitumine, ärge öelge, et see on vastutustundetu, sellepärast et äh, pakett koostati kümme kuud tagasi, kui valitses täiesti teistsugune olukord, äh, olukord, mis oli täiesti erinev sellest, mis valitseb täna. ning me valime paar, paari nädala pärast uue IMF-i juhi, härra Trichet, kes on keskpanga juht, eh, on muide öelnud sama asja nagu parlament, meil on vaja korralikku majanduse juhtimise paketti ja see peab olema laiapõhjalisem. ja sugugi raske ei ole sellist paketti ju saada, härra president. piisab, kui nõukogu ütleb jah parlamendi ettepanekutele. tegemist on väga mõistlike ettepanekutega ma loodan, et see nõusolek tuleb järgmistel päevadel, nädalatel, seda ei ole ju raske teha. piisab nõukogu ühest jaast ja me saame täiskogul hääletada. nüüd minu teine teema, Schengen. ning see, et Euroopa Liit võib äh, laguneda. mina isiklikult ei saa asjast aru, aga mina ei saa aru sellest, mida nõukogu ütles Schengeni osas või mida nad Schengeni osas otsustasid. täna, kolleegid, meil on Schengeni õigustik ja see õigustik näeb ette piirikontrollide taastamist kahel juhul. juhul, kui ohus on riigi julgeolek või juhul, kui eh, tekivad tõsised probleemid avaliku korraga, nii et minu küsimus kõigile on, milleks meil on vaja veel kolmandat põhjust, mis on seotud rändega see ei päästa Schengenit, vaid pigem teeb talle otsa peale. võib-olla ma peaksin seda prantsuse keelest kordama. ja seetõttu, härra Švoboda, ma teen seda prantsuse. Schengenit saab küll päästa. fondamentale de l'intégration européenne Schengeni põhimõte on Euroopa integratsioon ja nende kontrollidega me selle integratsiooni ju tapame. nii et, et ma ütleksin väga selgelt veel kord, et kogu parlament on selles küsimuses ühine. meie ei hääleta selle poolt, et tuuakse veel üks võimalus piirikontrollide taastamiseks Euroopal ei ole vaja sisepiiride tugevdamist meil on vaja tugevdada ühiseid välispiire. ja meil on vaja ühtset asüülipoliitikat, me oleme seda juba kaksteist aastat oodanud. meil on vaja ühtset rändepoliitikat, nii nagu aluslepingutes kirjas on. meil on vaja koormat jagada, juhul kui tuleb selline massiline eh, pagulaste sissevool kolmandatest riikidest, siis me tegime seda, me ju kolmsada tuhat inimest Kosovost tulid Euroopa Liitu nii et, et meil ei ole vaja mingit kolmandat erandit Schengeni osas. meil oli tollal ühtne poliitika ja oli olemas ka tõeline solidaarsus. kõnelejad katsed, katkestatakse ja veel üks asi. liikmesriigid arvavad, et nad suudavad olukorda muuta, aga ma ütlen, et parlament ei lase sellel juhtuda. aitäh ja järgmisena härra Timothy Kirkhope Uh, austatud uh, presidendid, uh, enne kui ma hakkaksin rääkima euroala kriisist, tahaksin puudutada mõningaid küsimusi ja millest ülemkogus veel räägiti. kõigepealt on poliitiliselt kohus, kohustuslik ja moraalselt õige, et me toetame Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida kõiki rahvaid, kes tahavad indiviidi vabadusi ja demokraatia põhimõtteid ja õigusriigi põhimõtteid toetada. tegemist on ajaloolise võimalusega, me saame äärmusluse välja juurida nii siin kui ka välismaal ja teha lõpp tsivilisatsioonide lõhele. on lõhe, aga lõhe tsivilisatsiooni ja barbaarsuse vahel. barbaarsus on te-, terrorism ja jõu ja vägivalla ka-, kasutamine, muud lõhet ei ole. selleks, et seda lõhet äh, ületada, peame äh, nõudma demokraatlikke reformi, majanduskasvu selleks, et äh, tööhõivet ja võimalusi suurendada ja vaesusele lõpp teha ning julgeolek, julgeolekumeetmed selleks, et kaitsta ennast selle, nende eest, kes tahavad meid hävitada. mis puudutab rännet, siis äh, ränne äh, on küsimus, äh, mille puhul ei ole vaja mitte rohkem Euroopat, vaid paremat Euroopat. me tahaksime, et meie olemasolevaid õigusakte rakendataks tõhusamalt ja väljakutsed, millega me praegusel hetkel silmitsi seisame, on tõsised ja me ei saa neid klišeede ja sõnade abil kõrvaldada. piiriülene kuritegevus on tõsine probleem, ränne on tõsine probleem, mis toob kaasa meiega ebaseaduslik ränne toob kaasa äh, tõsiseid raskusi, me peame äh, seetõttu jääma piirikontrollide juurde kindlaks äh, siis, kui see on hädavajalik. Ühendkuningriigi puhul on see hädavajalik ja kui neid piirikontrolle enam pole, on meil vaja usaldust tekitavaid täiendavaid meetmeid mis puudutab RAMi küsimusi, siis see, selle küsimuse tõstatamine on oluline. RAMi küsi-, inimest, RAMi rahva põhivabaduste äh, kaitsmine on möödapääsmatu. mis puudutab Horvaatiat, siis Horvaatia äh, liitumist me tervitame, see päev on äh, lähenemas. ja mis puudutab majandusküsimust, siis kõik liikmesriigid peavad läbi IMF-i aitama kaasa kriisi seljatamisele aga Euroopa Liit ei ole ainult euroala ja need, kes vastutavad euroala eeskirjade äh, eest, peavad vastutama ka euroala probleemide eest. Need, kes otsustasid euroala liikmesuse osas äh, ja need, kes on otsustanud äh, stabiilsus- ja kasvupakti põhimõtete üle, peavad nüüd vastutust kandma. härra Verhofstadt, ei saa öelda, et mitte ükski rahvas ei ole ennast äh, kunagi karistanud. Saksamaa näite võib siin tuua ja Saksamaa distsipliin fiskaalses olukorras on olnud suurepärane, riik on ennast ise karistanud ja raskustega toime tulnud, aga on ka üks oht, et euroala puhul oleme me reageerinud liiga hilja, ei ole suutnud piisavalt majanduskriisile reageerida. meie pingutused innovatsiooni, tootlikkuse, konkurentsivõime vallas valmistavad meile kõigile muret, meil on vaja tõeliseid reforme selleks, et meil oleksid maailma äh, klassi ettevõtted, maailmaklassi tooted, äh, mis toodaksid kasumata. Äh, mis puudutab Kreekat, siis me peame täna rääkima sellest, kuidas me suudame uue toime tulla selle rahandusliku maavärinaga, mis tõi kaasa majandusliku tsunami. ja nüüd äh, Rebecca Harms, Harms rohelised. Äh, suur tänu, härra president, suur tänu ka härra Van Rompuyle ja härra Barrosole. ma olin väga šokeeritud teie mõtete kohta Schengeni lepingu kohta. Te väitsite, et ülemkogu üritas asju parandada. minu jaoks olid need sõnad küünilised. eurooplased magasid Araabia kevade peaaegu maha, sellepärast et koostöö autoritaarsete võimudega Põhja-Aafrika riikides olevat olnud nii hea nüüd äh, korraldate te ümmargusi laudu selleks, et äh, demokraatiat ja vabadust tagada ja arengut stabiliseerida. samal ajal aga äh, Euroopa Liidu välis- ja sisepiiridel kontrollid suurenevad, piirid pannakse kinni nende inimeste ees, kes araabia segadustest üritavad põgeneda. minu arvates on tegemist väga õudse olukorraga. Euroopa on mattunud kurbusesse ja teie, härra Van Rompuy, esimene nõukogu alaline president ei saa ju tõsiselt väita, et Schengeni õõnestamine on Schengeni lepingu parandamine. ma loodan, et te võtate need sõnad tagasi ma loodan, et see arutelu näitab nüüd siin, et Euroopa Parlament teeb kõik endast oleneva selleks, et äh, selles küsimuses säilitada kaasotsustamisõigust, sest see on teine asi, mida teie siin esindate. on väga ebademokraatlik, et nii tähtsate otsuste puhul üritate te parlamenti otsustusprotsessist välja nügida. teiseks Kreeka ma ei taha ka siin korrata seda, mida juba öeldud, väga palju on majandusjuhtimise kohta tähtsat ja õiget öeldud, kuid tahaksin välja tuua ühe aspekti, mis, mida ma üritasin juba eelmisel nädalal teha. me teame, et nii nagu need säästupaketid ette on nähtud, pole võimalik kreeklastel ennast äh, ise aidata. meil on vaja raamtingimused üle vaadata meil on vaja investeerimispaketti selleks, et äh, majandusele hoog sisse anda. ma ei ole päris täpselt aru saanud, mida te kavatsete teha. ja ühte asja pole ma üldse kuulnud, asja, mis Euroopa tuleviku jaoks on keskne meil on vaja õiglust, kas praegu, kriisiaegadel, ja Euroopa Liit peab ka õigluse eest võitlema, õiglust esindama ma arvan, et me peaksime peaminister Papandreud julgustama, hoolitsema selle eest, et Kreeka eliit, Kreeka rikkad kaasatakse koormuse jagamisse ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks ka pankade kaasamist äh, järjekindlamalt nõudma. miks ma räägin siin nii palju õiglusest? ma olen veendunud pärast seda, kui olen tutvunud Euroopa ajalooga, et Euroopa Liit, Euroopa esindab ühelt poolt demokraatiat ja vabadust, aga ma arvan, et Euroopa suurimaks tõotuseks on alati olnud see, et me tagame õigluse, et kõigile on tagatud heaolu ja Euroopa Liit siiamaani ei ole seda saavutanud ning eriti just nüüd kriisiaegadel saavutanud sellest tõotusest kinnipidamist. ma arvan, et riik, suveräänsete riikide tagasitõmbumine on edukas siis, kui eurooplased Äh, näeksid, et me toome sotsiaalse profiili välja teistmoodi kui siiamaani. suur tänu ja nüüd äh, QNGL nimel äh, Lotar Piski. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. ma mäletan veel, et Martin Schulz rääkis paar nädalat tagasi, et ülemkogu on ajalooline ülemkogu, seda siis paar nädalat tagasi aga mulle tundub, et tegemist ei olnud ajaloolise ülemkoguga, sellepärast et äh, majandusjuhtimise paketi osas ei jõutud kokkuleppele. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta otsustavate eesmärkide puhul tööhõive, energiatõhusus, äh, äh, teadustööd, vaesusevastane võitlus, nendes osas isegi valitsusjuhid on nõus, et ei jõutud kokkuleppele. Kreeka küsimus on veel üks probleempunkt. vaadates praegust Euroopa Baromeetri küsitlust, siis Euroopa kodanikud ei usu enam, et poliitikal on lähitulevikus võimalik leida teid kriisist välja. miks? sest jätkatakse vana majanduspoliitikat, mis viis meid kriisi. Kreekalt nõutakse, et tal enam ei, et demokraatlikult legitimeeritud poliitikat edasi ei veetaks, nõutakse kärped, mis pole võimalikud ja ainult siis on võimalik Kreekal saada laenu selleks, et maksta tagasi neid laene, mida pangad ei ole veel Euroopa Keskpangale pähe määrinud. tundub, et see šokiteraapia on saanud Euroopa Liidus põhireegliks või võib saada. Portugal ja Iirimaa teavad seda väga hästi ning majandusjuhtimise pakett näeb ette jäika kärpepoliitikat ja rangeid karistusi tegemist on vale juhtimisega. reitinguagentuurid ja finantsturud määravad veelgi rohkem kui siiamaani, milliste reeglite järgi mängitakse. demokraatlik kontroll on jäänud kõrvale. kreeklased äh, streigivad nii täna kui homme ja sellepärast küsin ma teie käest, härra Van Rompuy ja härra Barroso, mis saab siis, kui Kreeka parlament homme kärpepaketi tagasi lükkab? jah, te võite öelda, et tegemist on hüpoteetilise küsimusega, jah, võib-olla tõesti, aga mulle valmistab siiski üllatust see, et meil ei ole mitte mi-, ühtegi alternatiivset plaani, sest võib juhtuda midagi sellist, mida me ei oota. aitäh ja nüüd saab sõna härra Farage EFT fraktsiooni nimel milline au, kõik presidendid on meil täna siin ja räägivad, et kõik on korras, laske aga nii edasi vanaviisi. aga niimoodi see asi nüüd küll ei ole. Euroopa elab laenatud ajal, laenatud rahal ja me lihtsalt pikendame oma agooniat, ei tähenda, kui palju raha me anname, kui palju võlakirju hiinlased ostavad kui palju me muudame seda võlgade tagasimaksmist. asi on selles, et Kreeka läheb pankrotti. Eh, Kreeka ei suuda isegi praeguseid laenumakseid tagasi, tagasi maksta. mis siis veel saab, kui võlg suuremaks läheb? Euroopa Liidu juhid ja IMF lihtsalt tugevdavad Kreeka probleeme ning tõstatavad küsimusi kogu Euroopa ettevõtmise osta. inimesed on kaotanud usu teisse, inimesed eh, institutsioonidesse, sest Euroopa Liit ei ole aus. see, kuidas suruti läbi Lissaboni leping, kuidas teid nimetati Euroopa president, liidu presidendiks, see kõik on pannud inimesed kahtlema, aga nüüd üks küsimus. Euroopa inimesed lihtsalt ei leia, et Euroopa Liit on ebaaus, ta leiab, et te olete ebapädevad. on halb, kui teilt võetakse ära demokraatia aga kui teie elu veel juhitakse inimese, inimeste suun-, poolt, kes viivad teie majanduse karidele, siis see on veel hullem, me oleme nagu peata kanad, jookseme ühest päästepaketist teiste juurde, me ei sisalda, me ei sisenda mingit usaldust, ei näita üles mingeid juhi omadusi, kõik otsused, mis me langetame, on valed ja äh, praegu peetakse teid lihtsalt äh, Brüsseli sosssepadeks näed, me räägime, mis tugustest B pla,, plaanidest B me räägime, miljonid inimesed lihtsalt kaotavad tööd, äh, jäävad vaeseks. ja teie poolt ei ole muud siin miski muu kui kohustuste mittetäitmine, te ei ole oma ülesannete kõrgusel. ning ja ausalt öelda, ega saadikud parlamendis ka eriti ei hooli sellest, mis juhtub. praegu sajad tuhanded inimesed kogunevad Ateenas ja teistes suurte kõigis Kreeka linnades, kui nad ütlevad teie paketile ei, siis pangad loomulikult kannatavad, Euroopa Keskpank kannatab, aga parem ikkagi oma kohustusi täita praegu või ei, aga ma ei tea, kas teil selleks mingi plaan on, kuidas seda teha? ja ärge arvake, et Araabia kevadest äh, ei saa Vahemere suve, sellepärast et inimesed tõesti võitlevad, et oma demokraatlikud õigused tagasi saada, vähemalt minule meeldiks, kui nii läheks uh,. Uh... suur tänu. ja kolleeg Philipp Klaas fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete esindajana jah, suur tänu. härra Schulz, äkki ma siiski tohin sõna võtta? härra president, äh, on väga hea, et me oleme välja töötanud meetmed, äh, kuid mulle tundub, et praegusel hetkel pole need siiski piisavad, äh, sest meil on tähtis, et meil oleks äh, mehhanismid, mida oleks võimalik kasutada koordineeritult ja erinevatel tasanditel ja et oleks sees ka kaitseklauslid selleks, et liikmesriigid saaksid võib-olla erandina vahel siiski piirikontrolle sisepiiridel sisse viia sellised meetmed võiks olla võimalik rakendada objektiivsetel põhjustel siis, kui üheskoos on kriteeriumid äh, läbi vaadatud ja ka kui on teatud tähtajad paika pandud. kui seda soovitakse teha, siis ootab meid terve bürokraatlik äh, nõuete laviin ning samamoodi ka poliitilised vastumeetmed, mis põhimõtteliselt äh, tegelikult kaotavad piiride kaitsmise võimaluse. Frontexi sihipärane töö, sellest on juba aastaid räägitud ja meil ei ole mitte mingeid uusi mõtteid ja neid ei, ei tulnud ka ülemkogult. siis partnerlus kolmandate riikidega, mida see konkreetselt tähendab, mitte sõnagi te ei maininud. kuidas seda tuleks korraldada, kuidas oleks võimalik neid riike toetada, kas toetus sõltub sellest, et nad ise piiravad või lõpetavad illegaalse sisserände Euroopa suunas. president Barroso äh, siin sõimas jälle äärmuslikke äh, jõudusid äh, ja ütles, et äärmuslike jõudude tõttu ei ole võimalik vaba liikumist Euroopa Liidus tagada. Te olete siin asjad segamini ajanud, härra Barroso praegusel hetkel ülemkogu on see, mis tõmbab Schengenile vee peale, sellepärast et te kavatsete ainult poolt lepingut rakendada. ehk et kontrolle ei tohi äh, sisepiiridel sisse viia, aga välispiirid on nagu sõelapõhi. ja see on üks äh, asi, mida te peaksite kodanikele ausalt ütlema meil on vaja tõelisi meetmeid, mitte ainult selliseid tühje järeldusi, nagu siiamaani meile esitatud. Uh, ja nüüd vaba mikrofoni voor. proua Ildiko Kalpets, üks minut, palun, on teil sõna. Ähm, suur tänu. mina tahaksin tänada presidenti ning avaldada tunnustust talle tehtud töö eest eelmise nädala ülemkogu oli tõeline väljakutse ja ma arvan, et me peaksime siin rääkima selle ülemkogu saavutustest. esimest korda on meil strateegia äh, Romi probleemide lahendamiseks, vastu võetud on Donau äh, strateegia ja ja äh, ka majandusjuhtimise küsimustega on tõsiselt edasi jõutud Ungari eesistumise poolaasta jooksul ma tean, et majandusküsimused ei ole veel selja taha jäetud. meil ei olnud tõsiseid õigeid meetmeid kriisi seljatamiseks ja majanduslike, sotsiaalsete ja rahanduslike meetmete probleemidega toimetulekuks. vaadake nüüd selle kuueosalist paketti. me leiame, et aeg on õige selleks, et majandusjuhtimise süsteem paika panna ja loodetavasti see meil ka õnnestub, nagu president ütles, me ei tohiks sattuda olukorda, kus meie paremapoolne püüdlemine juba tehtu varjutab. crise de dívida soberana demonstra a interdependência de todas as nossas economias. Mas há outra grande... Kriis näitab, et meie majandused sõltuvad üksteisest aga medali teine külg on selline, et üks, kui üks riik ainult pingutab ja kärpeid sisse viib, sellest ei aita. kreeklased, portugallased, itaallased, nende riikide majandused on jõudnud kuristiku häälele, kogu ülejäänud Euroopa satub ohtu. niisiis, meil on vaja tõeliselt Euroopa äh, meetodeid, Euroopa võlakriisi lahendamiseks, nagu näiteks eurovõlakirjad, need aitaksid majanduse taastumist rahastada ja soodustaksid majanduse juhtimise süsteemi, samuti äh, ühtlustatud maksupoliitika, kaubanduspoliitika Euroopas. loodetavasti nõukogu avaldab survet Euroopa pankadele selleks, et tagada, et kõik äh, Kreeka äh, raha, mis on viimaste kuude jooksul maksuparadiisidesse voolanud, tagasi saadakse ja antakse vajalik info Kreeka äh, valitsusele. kas äh, nõukogul on äh, mingisugune tagavaraplaan taskus valmis ja kas nad teavad, kui raskest, raskelt tabab see neoliberaalne plaan Euroopa kodanikke? kolleeg Rein Votson. jah, nõukogu palus komisjonile esitada ettepanekuid selleks, et AKI kommuniteeri vähendada ja võimaldada sisepiirikontrollide sisseviimist. nüüd, kus äh, on see laegas avatud, kuidas kavaneb siis äh, president, äh, nagu president tulevikus selliste populistlike ettepanekute puhul reageerida? ja kuidas, härra Rompuy, te tulevikus ajaloolastele põhjendate seda, et see, mida see, mida on kirjeldatud äh, ühe Euroopa integratsiooni suurima saavutusena, nüüd teie juhtimisel äh, on saanud õõnestatud, äh, kas te olete valmis olema pruutus, härra Barroso, sellises populistlikus asjas nõukogu kasjusele? proua Karin Wortmann-Kool suur aitäh, president, president Van Rompuy, teie ees seisis väga keeruline ülesanne sellel ülemkogul. ning mitmetes küsimustes äh, seisab Euroopa Liit praegu suurte väljakutsete eest. Teil õnnestus saavutada märkimisväärseid edusamme, kuigi mõned meie kolleegid siin kojas äh, sellega ei nõustu ma tahaksin juhtida tähelepanu olukorrale, kus me praegu majanduse juhtimise paketiga oleme. hetkel näib, et me pöörame väga palju tähelepanu nendele lahendustele, mida tuleb leida Kreeka kriisile. aga me ei tohiks ainult tegeleda tulekahjude kustutamisega, meil on vaja ka ambitsioonikat paketti, mis aitaks ära hoida tulevasi kriise, parandada majanduskasvu ja töökohtade loomist me oleme arutelusid juba pidanud, me oleme üheksakümne kaheksa protsendi osas üksmeelel ja ma loodan meie ühistele jõupingutusele, et me äh, astume ka selle teekonna viimased sammud. me peame hääletama järgmisel nädalal, loodetavasti me saavutame kokkuleppe ning ma kuulasin väga tähelepanelikult, mida te ütlesite, te kutsusite nii meie koda kui ka nõukogu üles lahendust leidma, leidkem siis see lahendus, suur aitäh! proua Liisa Jaakonsaari, üks minut. puhemees. austatud president, keegi võrdles tänast Euroopa majanduskriisi sõjaga, maailmasõjaga ja kui me nüüd vaatame, mis Ameerika Ühendriikides on toimunud seoses äh, võlakriisiga ja milline on Hiina roll, siis tegelikult äh, see võrra, äh, see võrdlus ei ole liialdatud, tegemist on väga tõsise probleemiga ja seetõttu oli üsnagi imetlusväärne see, et härra Rompuy alustas oma sõnavõttu öeldes, et tegemist oli sellise äh, Äh, töise koosolekuga, nagu Euroopas oleks äh, kõik hästi, äh, kriis ei ole veel läbi, Kreekas on üldstreik ja ma tean, et teie kõne eesmärgiks oli meid rahustada, meid, Euroopa Parlamendi liikmeid ja tõenäoliselt ka turgusid, aga reaktsioon oli tegelikult vastupidine, mina sattusin üha tõsisemasse murre ja võib-olla siis pisut äh, saladuse katet siiski kergitaksite ja ütleksite meile, kas Euroopa Liidul on konkreetne plaan selle kohta, mida teha siis, kui kriis siiski veel süveneb. paistab, et nii paraku läheb. ma ei ole ühtegi majandusteadlast kuulnud veel ütlemas, et äh, kriis äh, on möödunud ja asjad, küll need asjad lõpuks hästi lähevad. härra, härra Nikolaus Šuntis järgmisena aitäh, president. nagu juba öeldud, täna ja homme hääletatakse Kreeka parlamendis uue seaduse üle, mis puudutab säästumeetmeid ja erastamist. inimesed on tänavatel. härra Van Rompuy ja härra Barroso teavad, et inimesed Kreekas on ohus. kui see programm läbi ei lähe, siis Kreeka uut laenu ei saa ning äh, mingit uut finantsabi me ei saa. Kreeka jaoks on tõesti aeg väga kriitiline ja seega ma tahan esitada ühe küsimuse. kui me seda uut säästupaketti Kreekas heaks ei kiida, kas te siis tõesti viite oma ähvarduse täide ja meile raha ei anna? ja kui see niimoodi läheb, siis kas te ei arva, et siis satub Eurotsoon hätta, kas te ikka olete kõik korralikult läbi mõelnud, ma sooviksin selget vastust, sellepärast et ohus ei ole mitte üksnes Kreeka, vaid kogu Euroopa. Jean-Pierre Audi, üks minut, palun. Conseil européen de l'attention qu'il a aux parlementaires et remercie également le président Barroso. suur tänu. tahan tänada härra Van Rompuyd ja härra Barrosot minu küsimus oleks järgmine, see puudutab stabiliseerimismehhanismi. kas tegemist on mingi lisalepinguga, mil, mis ei sisalda tõelist Euroopa dimensiooni või kuidas äh, suhtuda sellesse Euroopa stabiilsusmehhanismi, mis ju tegelikult nõuab poliitilist kontrolli äh, liikmesriikidelt. Äh, mis organ viiks seda poliitilist kontrolli siis läbi, on see ähm, parlament või mõni muu institutsioon? suur tänu ja järgmisena Elisa Ferreira, palun. suur tänu, härra president. kaks küsimust nõukogu esimesele, esimehele. küsimus puudutab seda kuut õigusloomelist äh, projekti, Sixpacki. Te rääkisite makromajanduslikest tasakaalunihetest. mina olen selles küsimuses raportöör. selle küsimuse otsus on väga tähtis meie vastastikusest sõltuvusest rääkisid kõik ning äh, tekst, mis praegusel hetkel on välja töötatud ja mille üle arutelusid pida-, peetakse, selle puhul nõukogu välistas, et äh, meil välistas äh, ülejääkide järelevalve siis, kui on olemas ka äh, puudujäägid, kuid me teame väga hästi, et puudujäägid ja ülejäägid on omavahel seotud, kui ühes riigis on puudujääk, siis teises on ülejääk. meil ei ole võimalik seda küsimust tasakaalu nihete taustal lahendada, kõnelejad katkestatakse. ma siiski ei jõudnud oma kõnega veel lõpule, ütleb proua Ferreira. paindlikkus, bürokraatlike tõkete vähendamine järjekordselt kõnelejad katkestatakse. härra John Bufton. aitäh, president. täna äh, meid siin just väga palju ei ole, nagu näha, aga tuhanded ja tuhanded inimesed on praegu Kreekas tänavatel, inimesed on kasutanud pisargaasi selle, selleks, et teatud rahvahulki laiali ajada, selle olete teie loonud mitte keegi siin ei ole tunnistanud, et Eurotsoon on läbi kukkunud. Äh, oleks ometi aga aeg tegelikkuse suhtes ärgata. minu arvates tuleb Kreekale anda võimalus trahvi juurde, trahv tagasi kasutusele võtta. on aeg, et me kuulaksime rahvast. inimesed peaksid olema need, kes langetavad otsuse, aga mitte poliitikud ja presidendid Äh, nemad ütlevad praegu, mis on õige ja mis on vale, aga seda peaksid tegema inimesed, laskem inimestel otsustada. mul on küsimus härra Van Rompuyle ja ma oleks tänulik, kui te sellele täna ka vastaksite. ma olen äh, küsinud juba varem ja olen küsinud ka härra Barrosolt, et kas plaan B on ka olemas. me peame teadma, et kui Kreeka valitsus tõesti oma võlgu maksta ei jõua, milline see plaan B siis on? aitäh. ja Vanessa Childers järgmisena ma teen väga lühidalt, sellepärast et nagu te märkasite, saadikud Iirimaalt, Portugalist ja Kreekast ei saa raisata aega tühjadele sõnadele. mul on küsimus, aga ma ilmselt vastust ei saa. ma kahtlus, kaht-, arvan, et teil on olemas plaan, aga te ei tohi seda erinevatel põhjustel avalikustada. teiseks, võib-olla teil ei ole plaani, aga te ei räägi sellest samal põhjusel ja kolmandaks, plaan on olemas aga see teenib ainult teatud liikmesriikide huve ja mitte kõigi omi. ma ei usu, et selline lähenemine on jätkusuutlik, ma ei oota oma küsimusele vastust. aga võtke teadmiseks, et saadikud nendest riikidest ei suuda olukorda oma kodanikele selgitada ja mina ei taha olla olukorras, kus ma peaksin seda selgitama, aitäh. aitäh. proua Marietta Janakov järgmisena aitäh, president. tahaksin tänada nõukogu ja komisjoni presidenti selle eest, et nad täna siia küsimuste-vastuste voorule tulid. Äh, presidendid, eurotsooni kriis mis on tabanud mõnda riiki rängemalt, näiteks minu kodumaad Kreekat nõuab, et me rakendaksime koheselt meetmeid, aga samuti nõuab see kriis seda, et me töötaksime välja pikemaajalise strateegia. on täiesti selge, et see tee, mille me praegu oleme valinud, ei toimi. aga ma tahaksin öelda ka seda, et valitsused, kes on äh, Äh, memorandumiga nõustunud, peavad äh, välja töötama ja kohaldama selliseid pikemaajalisi programme, kui neid korralikult ellu ei rakendada, kas siis mingi plaan B on olemas? kas minu kodumaa ja äh, minu kodu, kodumaal inimesed tegelikult ei taha trahmi tagasi kasutusele võtta? proua Podimata kaks küsimust, millega nõukogu tegeleb, on Schengen ja Eurotsooni kriis. Need mõlemad teemad on Euroopa integratsiooni keskmes ning mõlemad on sattunud ohtu. ma arvan, et me mõlemad peame väga tõsiselt mõtlema olukorrale. me ei saa otsida osalisi lahendusi, meil on vaja Euroopa tasandil lahendusi ja lahendusi, mis langetatakse õigeaegselt, mitte tagantjärele meil on praegu väga ambitsioonikas programm, mida parajasti arutatakse Kreeka parlamendis. see puudutab kahekümne kaheksa miljoni eurost laenu, mis tuleb kolme aasta jooksul tagasi maksta. selleks on vaja kokkulepet valitsuse poolt ja suuremad erakonnad on selle juba heaks kiitnud. Nad kõik on teadlikud, kui oluline praegune hetk on, aga vaja on ka teisi meetmeid, mis soodustaksid majanduskasvu meil on vaja üle-euroopalist katset äh, jagu saada sellistest probleemidest nagu maksudest kõrvalehoidumine. kõneleja katkestatakse, aitäh. täna pärastlõunal me räägime nõukogu otsustest, mis puudutasid, puudutavad Euroopa majandust ja neid probleeme, mis seisavad Kreeka ees ning kreeklasena loomulikult selline teema pakub mulle väga suurt huvi. ma leian, et äh, me siin räägime poliitikast ning poliitika kontekstis äh, te loomulikult ei saa meile rääkida plaanist B, eriti kui Kreekas praegu käib hääletus meetmete paketi üle. aga ma tahaksin siiski küsida sellepärast et ma eeldan, et te olete selle teemaga tegelenud. Te olete hinnanud majanduslikku olukorda Kreekas ja ja seda, kuidas see olukord ülejäänud Euroopat lähitulevikus mõjutab. ja samuti seda küsimust, kuhu majandus läheb, milline oleks teie prognoos Kreeka tuleviku kohta? härra Goebbels. härra president, suur tänu. tahaksin veel kord öelda, et äh, Schengen koos artikliga kuuskümmend seitse on osa lepingust ja seal on kirjas, et inimesi ei kontrollita, kui nad ületavad Euroopa Liidu sisepiire. ning äh, artikkel seitsekümmend kaheksa lõige kolm lubab, et teatud tingimustel on võimalik ajutisi kontrolle sisse viia, kuid seda ei otsusta mitte komisjon, vaid liikmesriik. härra Sarkozy, kui ta räägib Schengeni lepingust, kas ta tahab siis äh, reformida mitte ainult Schengeni lepingut, vaid ka äh, Euroopa Liidu aluslepinguid ja kas ta tahab seda teha siis mingi valitsusvahelise konverentsi kaudu ja, või kuidas, kas on võimalik tõesti Sarkozil kontrollida inimeste liikumist? üks koma kolm miljardit inimest, kes Schengeni piire ületavad, kas tõesti on võimalik, et nende kontrollimine viiakse sisse? suur tänu, härra, äh, vabandust, proua Perez, palun. suur tänu, härra president, äh, lugupeetud Äh, presidendid, kas te olete teadlikud äh, tõsiasjast, et Schengeni õõnestamisega te tegelikult nõrgendate ka eurot? eurooplased soovisid eurot selleks, et meil oleks äh, tihedam lõimumine ja et selle lõimumise üheks märgiks ongi ju Schengen, kes tegelik, kes õõnestab Schengenit, õõnestab ka seda vundamenti, millel seisab euro. ma arvan, et me petame ennast, kui me räägime siin inimeste vabast liikumisest, sest me tegelikult ei räägi siin inimeste vabast liikumisest Euroopa Liidus, me räägime piiridest ja kapitali liikumises äh,, jälgimisest. kas me oleme kindlad, et kapitali vaba liikumine ja selle äh, alane järelevalve ka tõesti on Euroopa kodanike huvides või äkki siiski on see hoopis spekulantide ja turgude huvides? suur tänu ja härra Barroso. suurem osa küsimusi puudustasid äh, Schengenit äh, ja Kreeka küsimust. nii et äh, räägiksingi siis nendest küsimustest ja teeksin seda väga avatult. kõigepealt see pühendumus äh, vabale liikumisele, seda ma toetan, me peame kaitsma Schengenit, äh, me peame kaitsma ühenduse õigustikku, äh, mis puudustab neid küsimusi ja ma arvan, et te kõik olete teadlikud sellest, et mitte keegi ei suhtu tõsisemalt sellesse küsimusse kui komisjon komisjon on alati seda põhimõtet kaitsnud ja mõnikord, kui liikmesriigid on langetanud otsuseid, mis vaba liikumise seadsid küsimärgi alla ja mõnikord isegi äh, diskrimineerimise vastase äh, põhimõtte seadsid küsimärgi alla, oleme olnud äh, väga konkreetsed, rangelt reageerinud, kui mõningad valitsused on andnud mõista, et need põhimõtted ei kuulu nende prioriteetide hulka. aga meie tänane probleem on probleem, kus me peame reageerima äh, olukorrale, kus äh, liikmesriigid ei tule toime Schengeni kohustustega. liikmesriigid on sattunud olukorda, kus nad ei äh, suuda toime tulla oma kohustustega teostada kontrolli välispiiril. selles seisneb meie tänane probleem. olen nõus kõigi nendega, et me ei peaks rohkem raskusi tekitama oma siseturgudele, vaid meil oleks äh, vaja pigem kindlustada oma välispiiride austamine sellepärast, et kui me ei äh, suuda äh, usaldada enam oma liikmesriiki, liikmesriike, siis võin teile öelda, et välispiiride osas äh, on meil väga raske oma õigustikku selles osas jõustada ja seetõttu septembris teeme oma ettepaneku ja usume, et ülemkogu arutelud olid komisjoni jaoks äärmiselt kasulikud. ma ei hakkaks siin üksikasjalikult ettekandeid tegema aruteludest, kuid Äh, igal juhul ülemkogu järeldus meie arvates on äh, tegelikult positiivne. ma, ma, ma päris ausalt kohe arvan nii. praegusel hetkel üritame me asju näha ühenduse perspektiivist lähtuvalt äh, selle praeguse süsteemi asemel, kus liikmesriigid täiesti unilateraalselt saavad sisse viia sisepiirikontrolli, nüüd me siis tahaksime sellist süsteemi, kus on objektiivsed kriteeriumid paigas, ühine hindamise põhimõte, on paika pandud nende meetmete ajutisus on paika pandud, et vaba liikumise õigusega inimeste puhul see ei kehti, samuti on paika pandud hindamise süsteem ja komisjon osaleb selles hindamises ja see ja seetõttu ma leian, et äh, vähemalt see ettepanek, äh, mille komisjon kavatseb teha, äh, on ettepanek Euroopa ühenduse meetmete kohta ja me tahaksime riikide eraldi meetmeid välistada, praegusel hetkel juba nagu me oleme öelnud, liikmesriigid saavad sisepiiridele taas kontrolli sisse viia. aga kui me paneme paika üldise süsteemi, äh, üksikasjalikud äh, tingimused paika selleks äh, ja Euroopa meetmed, Euroopa meetodi, siis usun, et see aitab meil pigem meie ühist lähenemist Euroopa Liidu õigustikku tugevdada. meil, Euroopa Komisjonil, Euroopa Parlamendil on võimalus nendest asjadest rääkida avatult, loodetavasti tegelikult olen ma päris veendunud, et me saame Äh, üheskoos tagada meie kodanike vaba liikumise, aga mitte ainult äh, kodanike vaba liikumise, vaid üldse vaba liikumise, mis on üks meie liidu aluseid. nagu te teate, meie liit äh, põhineb neljal vabadusel, nende nelja vabaduse austamisel ja nendest vabadustest peab kinni ka meie komisjon ilma kordagi kõhklemata. teine küsimus on Kreeka ja teiste riikide probleemid nagu ma ütlesin, ka Kreeka puhul tahaksime me konkreetselt rõhutada seda, kui oluline on kasvuvajadus. me mõistame, et Kreeka rahvas on mures ja me saame aru, et väga paljud kodanikud Kreekas on meeleheitel, praegusel hetkel on nad olukorras, kus nad korraga vaesuvad, samal ajal kui mõned inimesed ei usalda enam oma riiki ja viivad raha riigist välja. tegemist on tõsise sotsiaalse probleemiga aga kui me tahame nüüd äh, nii kreeklaste kui enda suhtes ausaks jääda, siis peame ütlema, et äh, valusad reformid on möödapääsmatud äh,. fiskaalne kons-, konsolideerimine ja sotsiaalsed reformid. me peame looma soodsad tingimused majanduskasvuks ja need, kes tahavad siit äh, mingisugust võimalikku tagavaraplaani meilt äh, välja meelitada, siis äh, siis tegelikult Nad petavad iseennast, mingisugust tagavaraplaani ei olegi sellises võlaolukorras. ainukene võimalik plaan ongi see ettepanek, mille komisjon Keskpank ja Rahvusvaheline Valuutafond on esitanud ja mida toetavad kõik euroala liikmesriigid. kõik, kes ütlevad, et on mingeid muid võimalusi, soovivad näha Kreeka Äh, riigi majanduslikku või rahanduslikku kokkuvarisemist me võime alati siin spekuleerida ja, aga mina leian, et spekuleerimine on spekulantide ülesanne, meie ülesandeks on tegutseda, meie peame leidma mingisuguse väljapääsukava ja me peame sellest kavast kinni pidama ja see ongi ainuõige kava, mis meil Kreeka olukorra lahendamiseks on äh, me ei äh, taha siin õõnestada Kreeka usku endasse, Euroopa Liidu usku endasse ja, ja turgude usku Euroopa Liitu nii et kui te tõesti tahate aidata, siis pidagem sellest kavast kinni, mingisuguseid imesid me teile lubada ei saa, mingisuguseid imesid ei olegi ja valulised reformid on täiesti möödapääsmatud, need, kes kujutavad ette, et on mingisuguseid muid võimalusi, äh, need äh, kujutavad küüniliselt ette, et nad on Kreeka sõbrad, aga kas nad oleksid valmis raha panema selle peale, siis äh, ütleksid nad kohe, et ei, me ei anna enam mitte kopikatki. niisiis Kreeka öö, toetamise eeltingimus on selle kava toetamine. loomulikult me sõltume Kreeka parlamendi otsustest, aga Euroopa Liidus on meil vaja solidaarsust ja vastutust. riik ei saa elada aastaid üle oma võimate ja e, e, riik, e, kes on stabiilsus- ja kasvupakti põhimõtteid eiranud aastaid, ei ole kandnud oma kohustusi nii et nüüd me peame tegema koostööd oma Kreeka partneritega, juhul kui nad tahavad euroalaga koostööd teha ja euro, Euroopa institutsioonidega koostööd teha. ja selline oli ülemkogu ühisotsus, euroala ühisotsus äh, ja äh, meie plaani toetavad Euroopa institutsioonid äh, ja Keskpank ja Rahvusvaheline Valuutafond ja loodetavasti Kreeka näitab üles tahet kriisist välja tulla, mingisuguseid imesid siin lubada ei saa, see ei toimu üleöö, see eeldab tõsiseid julgeid otsuseid ja ainult see aitab raskuseid seljatada ja kui nad, Kreeka on valmis seda tegema, siis Euroopa Liit toetab neid äh, kahel käel. aitäh, president, ja nüüd annan sõna härra Van Rompuyle. ma teen väga lühidalt. kõigepealt Kreeka ma toetan seda, mida ütles just Euroopa Komisjoni president. kolleegid, isegi ilma Euroopata tuleks Kreekal taastada oma eelarve tasakaal ja muuta ennast konkurentsivõimeliseks. Euroopa üritab Kreekat selles protsessis aidata. teeme seda laendude abil, mille mitmed riigid on küsimärgi alla seadnud Euroopa osutab abi Kreekale selleks, et Kreekal oleks aega äh, rakendada ellu programm, mille osas äh, komisjoniga kokkulepe saavutati ja kokkuleppe osapoolteks oli veel ka Euroopa Keskpank ja IMF. Euroopa ei ole probleemide allikaks. Äh, probleemid tulenevad poliitilise tahte puudusest, järelevalve puudusest, aga Äh, Kreekal oleksid Euroopa äh, eelarveprobleemid ka siis, kui ei oleks Euroopat ja neil oleks probleemid äh, ka konkurentsivõimega. Euroopa on valmis aitama, andma Kreekale aega tasakaalu taastamiseks ning aitama Kreekal jälle kord majanduskasvu teele jõuda. tegemist on karmi programmiga. kui Need inimesed, kes äh, on pidanud sellist pro-, poliitikat ellu rakendama, teavad, et see on raske ja ma austan kreeklaste julgust oma kohust-, sellised kohustused oma õlule võtta. meetmed, millest siin juba korduvalt on räägitud, peavad olema sellised, mis tõepoolest äh, jätavad mulje, et nad on ausad ja ausalt öelda peaksid kõik kreeklased maksma makse. tuleb hoolitseda selle eest, et maksudest kõrvalehoidmine ei oleks võimalik, siis inimesed tunneksid, et ausus ja õiglus on olemas. riigid ei tohi elada üle oma võimete me peame hoolitsema selle eest, et Kreeka administratiivsed struktuurid on nii tugevad kui võimalik, äh, nii et, et äh, kõik tõepoolest, äh, kõik need, kes on maksukohuslased, ka makse maksavad ja kõik vastavalt oma võimalustele. praegu, senikaua kui Kreekas on endiselt massiliselt maksupettusi, inimestele ei tundu, et asi on õiglane järgmised paar tundi on väga otsustava tähtsusega, väga otsustava tähtsusega kreeklastele, aga mitte ainult kreeklastele, vaid ka Eurotsoonile tervikuna ning äh, isegi maailma majanduse stabiilsusele. seetõttu ma kutsun kõiki üles, äh, mitte ainult siis neid, kes Kreekas praegu võimul on, vaid kõigile, kellel Kreeka parlamendis mingigi roll täita on, oma kohustusi täitma Äh, mida üksmeelsemad me oleme, seda parem on see kreeklastele, seda parem on see meie kõigi tuleviku jaoks. kõneldes nüüd majanduse juhtimisest, kordaksin seda, mida ma juba ütlesin, oleks soovitav, et me jõuaksime oma tööga lõpule ning leiaksime kompromissi. loomulikult äh, äh, minul presidendina ei ole pädevust seda kõike teha, ma olen lihtsalt teid üles kutsunud seda tegema meil on valitsenud kompromissivaim kogu läbirääkimiste protsessi käigus ning me oleme saavutanud kokkuleppe kas üheksakümne viie või isegi üheksakümne kahe protsendi äh, osas, nii et me oleme tõesti teinud ära suurepärase töö. me oleme tugevdanud siis selle rakkerühma koostatud teksti ning oleme isegi muutnud paremaks selle teksti, mida me ülemkogule esitasime minu arvates aga oleks soovitav, et me enne suvevaheaega ka ülejäänud asjadega ühele poole saaksime niimoodi, et majanduse juhtimise osas töö lõpule jõuaks ning kõikehõlmav meetmete pakett oleks meil siis juba olemas paari kuu pärast. ja et parlamendis jõuaks see asi siis graafiku kohaselt ka läbi minna ma ei taha hakata siin äh, asja sisulist külge arutama, seda peab tegema eesistujama Ungari ja parlament, aga arvestades seda tööd, mis on juba tehtud, oleks väga kahetsusväärse, kui Finlandise viie protsendi osas jääks see kokkulepe saavutamata. Schengeni juurde tulles jällegi nagu komisjoni presidentki äh, tahaksin öelda seda, et ma osalesin nendel aruteludel, mis nõukogus toimusid ning äh, kõik need seisukohad, mida siin sõnastati, on just sellised, mida ma kuulsin ülemkogul. mulle küll ei jäänud muljet, et ma oleksin äh, kahekümne seitsme inimese kohtumisel, kelle eesmärk on Schengenile lõpp teha. sellist tunnet mul küll ei jäänud. ülemkogul otsustati, et on vaja tasakaalustatud paketti ning see võime, kurikuulus kaitseklausel, millest siin räägiti, see ei pandud sisse mitte teatud liikmesriikide poolt, vaid tegelikult Euroopa Komisjoni poolt. nii et, et me ootame väga suure huviga komisjoni ettepanekut, mis seda mehhanismi puudutab komisjoni president siin juba rõhutas, kuidas ta kavatseb sellele küsimusele läheneda lõpp, äh, ülemkogu järeldustes äh, on see äh, nüanss samuti välja töödud, toodud, mina lugesin need järeldused ise läbi. ma arvan, et meil on vaja toetada Schengeni õigustikku, aga samas tuleb arvestada ka uute asjaoludega. asjaoludega, mida ei olnud võimalik ette näha, kui Schengeni lepingu üle läbirääkimisi peeti Eh, lepingu sõlmimisest saadik on maailm muutunud. Eh, maailmas on toimunud väga olulised muutused. see tähendab, et meil tuleb nende muutustega arvestada, seda me arutasimegi ning me jõudsimegi nendele järeldusele, mis teile juba tuttavad on. loomulikult Euroopa Parlament eh, kaasotsusmenetluse raames öö, omab samuti kohustusi, aga ma Äh, siiski tahaksin öelda, et kui tekivad uued asjaolud, siis tuleb olemasolevaid sätteid läbi vaadata, isegi sellistes olulistes küsimustes nagu Schengeni leping. suur aitäh, härra Van Rompuy selle ülevaate eest, kõigi nende vastuste eest, aitäh ka härra Barrosole. ma kuulutan esimeste konverentsi avatud istungi lõppenuks tegemist oli siis istungiga, mis oli avatud kõigile liikmetele, suur aitäh kõigile osalejatele!